kolleegid, meie arutelu Zimbabwe osas on lõppenud ja nüüd me läheme edasi hääletamise juurde ja kõigepealt Ai Weiwei eh, resolutsiooni osas me oleme, me oleme saanud üheksa resolu-, eh, kuus resolutsiooni ettepanekut. me alustame resolutsiooni ühisettepanekust, muudatusettepanek kaks, see on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolm, taaskord nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd resolutsiooni eh, osas lõpphääletus, kes on poolt, vastu? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see ei olnud nimeline hääletus. niisiis, see on vastu võetud. nüüd meie järgmine päevakorrapunkt, äh, Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepaalis, taas kord on kuus resolutsiooni ettepanekut esitatud, me alustame resolutsiooniga, mis on esitatud EFD poolt, nii et need, kes toetavad seda, palun näidake vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd meie resolutsiooni ühisettepanek ja kõigepealt me hääletame siin muudatusettepanekut kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi, kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kahe häälega muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja seekord on vastu võetud. nüüd resolutsiooni eh, tekst lõpphääletuseks on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd lõpuks meie viimane hääletus, seitse resolutsiooni ettepanekut Zimbabwe osas ja alustame. EFT esitatud resolutsiooni, kes toetab, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd meil on resolutsiooni ühisettepanek kõigepealt lõige kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus resolutsiooni osas ja see on nimeline hääletus seekord. hääletus on alanud ma näen, et kõik on oma kohustuse täitnud, hääletus on lõppenud ja selgelt vastu võetud. see on hääletuste lõpp, see on ka meie tänase istungi lõpp ja mul on mõningad teadaanded veel, loen need ette tšehhi keeles. tänase istungi protokoll esitatakse järgmised